Euh, kallid kolleegid, kas kõik on kohtadel? saame nüüd hääletamisega algust teha. alustame Helmut Scholzi raportiga Euroopa Liidu ja Moldova sotsiaalmisleping, kaitseklausel tumbikuvastasest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism. nimeline hääletus, palun hääletus lõppes. nii, läheme edasi. Landsbergise raport Euroopa Liidu ja Gruusia assotsieerimisleping tumbikuvastuse meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism. kas härra Landsbergist soovib sõna? ma ei näegi teda ju ta siis ei soovi sõna võtta. ei, ta on avaldanud soovi. jah, suur tänu. Gruusia on äh, võib-olla kõige kaugemale jõudnud assotsieerimislepinguga äh, seotud reformides ja seoses viisa liberaliseerimisega ähm, suur protsent kodanikest soovib äh, ühineda Euroopa Liiduga, läheneda Euroopa Liidule ja see toob kaasa